olukorra kohta Lõuna-Sudaanis. suur tänu teile, proua president. vabandan väga, kui ma muutun liialt kirglikuks oma sõnades tavaliselt juhtub see arutelude lõppedes ja mitte alguses, nii et üritan minna oma hariliku hääletooni juurde tagasi ning sooviksin kõigepealt teid tänada selle eest, et pöörata endiselt tähelepanu Lõuna-Sudaanile. arvan, et see on äärmiselt oluline, et me sellele keskenduksime. tegemist on riigiga, kus suured lootused vaid mõne aastaga luhtusid. riik, mis võiks olla rikas, kui ta kasutaks ära oma loodusrikkusi, mitte riik, mille humanitaarolukord on katastroofiline. umbes kolmkümmend tuhat inimest eh, on praegusel hetkel näljasurma eh, ohus ning teised eh, sajad tuhanded näljaohus. miljonid inimesed on oma kodudest lahkunud, seitsesada tuhat on riigist põgenenud. üks suurematest põgenikekriisidest tänapäeval, mõelgem selle peale, milliseid on maailmas, neid juhtub ka väljaspool Euroopa piire süütud tsiviilisikud kannatavad inimõiguste rikkumise käes, kaheksakümmend tsiviilisikut väidetavalt on mõrvatud viimase kolme nädala jooksul ning kolmsada viiskümmend tsiviilisikut on mõrvatud kahekümne kolmandast oktoobrist alates Unity osariigis üksinda Eh, rahvusvahelistel organisatsioonidel pole eh, ligipääsu sellele piirkonda ja eh, seksuaalne vägivald naiste laste vastu on katastroofilise tasemeni kasvanud ning see tähendab seda, et kõik osapooled peavad tegema otsema Lõuna-Sudaanis selle nimel, et kaitsta kodanikke ning inimõiguste, et inimõiguste rikkumine lõpeks. Lõuna-Sudaani elanikud ei saa enam oodata Eh, lepitus ning eh, õiglus peaks olema alguseks jätkusuutliku rahuprotsessi edasiviimiseks. tervitame Aafrika Liidu otsust avaldada eh, uurimiskomisjoni raport ning samuti ka arbitraaži kohtu ülesseadmine. praegu on meil tõesti suurepärane võimalus, mida ei tohi käest lasta. tegemist on võimalusega Lõuna-Sudaanil eh, jõuda läbipaistva toimiva valitsuseni, mis eh, tõstab kodanike huvid üle kõigi teiste. kui hästi ellu rakendatud, siis eh, lõpeb tänu lepingutele igasugune konflikt. valitsuse otsus suurendada föderaal riikide arvu riigis Eh, läheb sellele suunale vastu. see eh, puudutab ka opositsiooni otsust eh, julgeolekureeglitest mitte kinni pidada. pidevad ehm, konfliktid on, selles piirkonnas on äärmiselt murettekitavad eile Addis Abebas osapooled asusid esimese sammu teineteisele lähemale, see annab eh, meile lootust, nüüd arutelud peavad minema järgmise tasandini, kuid dialoogi eh, positiivne lahendus ei ole endiselt veel eh, käega katsutav. ainult konflikti lõppemine lõpetab Lõuna-Sudaani elanike kannatused kõik osapooled peavad aru saama, et nende tegevusel on tagajärjed on palju samme, mida tuleb nüüd astuda, kõigepealt tuleb relvarahu eh, sisse viia kiireloomuliselt, teiseks kõik takistused eh, humanitaarabi kohale viimiseks tuleb koheselt kõrvaldada. riik toob kaasa kohustusi, nüüd algab raske töö lepingute jõustamiseks, Lõuna-Sudaan ei saa lubada, et äh, taas eh, kord eh, jätkub sama eh, relvarahude katkemise jada. me kõik tervitasime Aafrika Liidu poolseid jõupingutusi Sudaani, Uganda ja Keenia poolseid jõupingutusi konflikti lahendamiseks kohtusin ka Lõuna-Aafrika presidendiga härra Zumaga, vestlesime temaga samuti Lõuna-Sudaani teemadel, otsustasime edasi eh, töötada selle nimel, et saavutada rahu Lõuna-Sudaanis, selleks on regionaalne ühtsus väga oluline. ning eh, mis puudutab regionaalseid väljakutseid, tahaksin meenutada eh, Eh, tahaksin meenutada regionaalset eh, tegevusplaani aastateks kaks tuhat viisteist kaks tuhat kakskümmend Aafrika sarve riikide teemal, mille eesmärgiks eh, on lahendada põhiprobleemid selles regioonis. samuti on vaja toimivat esindajate koda Lõuna-Sudaanist, kes oleks kontaktis teiste, oleks kontaktis rahvusvaheliste osapooltega. praegune praegune Äh, praegused sammud on olulised lepingute rakendamise faasi edasiviimiseks. Äh, praegu on esimesed positiivsed sammud kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast saadik, kui plahvatas konflikt. võitlemine peab lõppema, poliitiline üleminekuperiood äh, peab algama ja humanitaarkriis peab lahenema. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on, oli Euroopa Komisjoni poolne abi saja, üle saja kuueteist kümne miljoni euroni, sel aastal on see olnud saja seitsme miljoni e, eest. E, ÜRO ning liikmena arvestanud, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on e, panustanud neljakümne ühe protsendi nii kogu humanitaarabist, mis jõuab Lõuna-Sudaani ning tuhanded inimesed on saanud abi äh, Lõuna-Sudaanis, me teame aga väga hästi, et humanitaarabist üksi ei piisa, see ei asenda toimivaid arenguprogramme. mitte ainult me ei panusta humanitaarabisse, me toetame ka rahulepingute elluviimist viiel ähm, sambal, eelkõige puudutab see EDF riiklikku programmi ning ja äh, sambad üks ja kaks äh, ehk siis juhtimine ja julgeolek Äh, samuti stabiilsus ja rahu ning samuti ka äh, äh, Aafrika ähm, rahuinstrument. me saame niimoodi välja töötada toimivad instrumendid, mil, mis tähendab ka Lõuna-Sudaani suurte loodusrikkuste ähm, toimivat haldamist, seda, neid tuleb kasutada kogu elanikkonna heaks Kotonu lepingute äh, allakirjutamine oleks hea samm, Lõuna-Sudaanil läheb parandada oma suhteid äh, Euroopa Liiduga. praegu on aga oluline eelkõige see, et kõik osapooled tegutsevad äh, lepingute rakendumise nimel. selle, sellest me rääkisime ka regionaal-, regioonis toimuvate osapooltega möödunud nädalal soovime tööd jätkata selles valdkonnas. suur tänu teile ning kuulan huviga teie arvamusi selle arutelu kohta. loodan, et see on väga kasulik ja väga eh, huvipakkuv. suur tänu. nüüd siis eh, järgneb arutelu ja esimesena saab sõna kolleeg Venta suur tänu, eh, proua juhataja Lõuna-Sudaani konflikti ja ÜRO rahuprotsess, seal on äärmiselt olulised teemad meie fraktsiooni jaoks. augustikuus sõlmitud rahukokkulepe pani küll, tegi küll lõpu kakskümmend kuud kesknud konfliktile, relvastatud konfliktile, kuid see ei ole lahendanud loomulikult mingisuguseid probleeme, mis on humanitaarlaadi esimest on, tegemist on esimese sammuga, aga siiski stabiilsuse suunas ja me peame tervitama Lõuna-Sudaani juhtide avaldusi, kus nad on valmis looma nii-öelda hübriidtribunali, kus äh, tuuakse kohtu ette inimesed, kes vastutavad vägivalla ja kuritarvitamise eest. see on äärmiselt oluline äh, hiljuti meieni jõudnud info valguses nimelt äh, naisi ja lapsi äh, väidetavalt äh, antakse sõduritele tasu asemel kompensatsiooniks nende töö eest. selliste fenomenide vastu peaksime me võitlema, nii palju kui see on võimalik. tuleb tuletaksin ka meelde, et humanitaarolukord riigis on kohutav, kaks miljonit inimest on pidanud kodudest lahkuma, juurdepääsu joogiveele ei ole ja äh, haigused äh, levivad kulutulena ja mitte mingisugust äh, arstiabi ei ole võimalik saada. ainult siis, kui me tegutseme nüüd kiirelt, saame me äh, näljahäda äh, ennetada. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, äh Guerrero Salom, palun. suur tänu teile, härra president seoses põgenikekriisiga Euroopas on õige hetk rääkida Süüriast ja Iraagist, kuid nagu seda ütles ka meie kõrge esindaja, ei saa unustada, et on kaks võrdset kriisi, mis on juba pikka aega kestnud Aafrikas, Kesk-Aafrika Vabariigis ning Lõuna-Sudaanis. riigis, kus on kolmkümmend aastat valitsenud sõda, mis on kõigest neli aastat vana, ning ähm, kus praegusel hetkel on kaks miljonit põgenikku. Need on kõik ähm, humanitaarkriisid, mille on tekitanud äh, inimesed ja sõjad. seega äh, põhiline, millega peame tegelema, on see, et äh, lõpetame sõja Lõuna-Sudaanis ning Euroopa Liiduna peame looma sidemeid Aafrika Liiduga, kohalike omavalitsustega E, kohalike valitsustega e, ning e, teeme kõik selleks, et säiliks rahu, milleni jõuti möödunud aasta, möödunud augustis. ning ärgem unustagem ühtlasi ka seda, et praeguseks hetkeks on ainult vaid poole vahenditest mida palus ÜRO humanitaarkriisi vältimiseks annetustena kohale jõudnud tuleb igal juhul ära hoida toiduainete kriis, praegusel hetkel on tegemist kolmanda, ehm, eh, kolmanda kategooria kriisiga ehk siis katastroofiga, see tähendab seda, meil on vaja rohkem teha rahu nimel, võidelda näljaga ning samuti tuleb garanteerida ka humanitaarabi kindel kohale jõudmine, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Charles Tannock, palun, üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, pärast kahe tuhande üheteistkümnendal aastal iseseisvuse saavutamist on Lõuna-Sudaan olnud pealkirjade objektiks äh, äh täiesti valedel põhjustel mina loomulikult äh, olen nüüd väga nukker selle sisekonflikti pärast, mis pärast seda iseseisvust on välja kujunenud, sellepärast et ma toetasin kahe riigi lahendus. olukord on detsembris kaks tuhat kolmteist ainult halvenenud, pärast läbikukkunud äh, relvarahusid on nüüd siis eile tulnud välja see, et osapooled on lõpuks jõudnud kokkuleppele selles osas, mis puudutab selle aasta augustis kokku lepitud äh, rahulepingu rakenduselemente. mõlemad osapooled on öelnud, et pärast pingete maandamist parandamist, on see suur samm edasi, aga me peaksime olema väga ettevaatlikud oma optimismis. Euroopa Liit ja liikmesriikide juhid peavad nüüd toetama eh, EGAD-i rolli, kes on siis regionaalne organ eh, rahuläbirääkimiste vahendajana ja Euroopa Liit peab tagama ka selle, et eh, tsiviilisikute vastu ellu viidud äh, inimõiguste rikkumised äh, tuleb tuua kohtu ette, ECR on sellele viidanud. aga meil on äh, hädasti vaja Šoškurani suguseid inimesi tagasi, kahjuks tema on meie seast lahkunud. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Ježek. Teil on kaks minutit kõneaega suur tänu. maailmas ei ole väga palju kohti, kus olukord oleks veel hullem kui Lõuna-Sudaanis ei ole teist sellist piirkonda, kus inimesed nii palju kannataksid ja sellepärast äh, toetan ka mina ja tervitan seda kokkulepet, mis sõlmiti augusti keskpaigas. see on väga ambitsioonikas kokkulepe, mille eesmärgiks on äh, alaline relvarahu, et karistamatus lõpeks, aga et oleks ka paremini hallatud äh, riigi nafta sissetulekud, aga sisu äh, on üks asi, teine asi on see, et ähm, vaenupoolte pühendumus sellele kokkuleppele on väga nõrk ja äh, võitlused jätkuvad. Lõuna-Sudaani poliitilised juhid ilmselgelt oma rahvast ei hooli, vaid kahjuks hoolivad rohkem oma villadest ja riigist väljaspool asuvate pangaarvete pärast kannavad hoolt ja relvarahu on võimalik saavutada ainult siis, kui me kasutame sihipäraste sanktsioonide ohtu poliitiliste juhtide vastu, kes ei pea kinni sellest kokkuleppest. ja Euroopa Liit peaks kaaluma ka relvaembargo kehtestamise, kehtestamist. mis on aga positiivne, on see, et Aafrika Liit täna avaldas äh, Lõuna-Sudaani osas kokku kutsutud uurimisrühma aruande täna. ja minu küsimused teile, kõrge esindaja, on järgmised. milline on Euroopa Liidu strateegia tagamaks selle, et äh, Lõuna-Sudaani vaenupooled peavad kinni sõlmitud kokkuleppest ja mitte ainult relvarahu kokkuleppest, vaid ka mm, selle kokkuleppe teistest aspektidest, mis puudutavad siis karistamatust ja naftavarusid. Te viitasite ka äh, kodanikuühiskonnale, kas Euroopa Liidul on plaanis tege-, teha rohkem koostööd rohujuure tasandi organisatsioonidega, seiramaks selle kokkuleppe rakendamist ja milline on selle juures teie strateegia, aitäh! suur tänu, härra Ježek ja nüüd saab QNNG, QNGL fraktsiooni nimel sõna Javier Causa Permui. Teil on üks minut, palun. suur tänu teile, härra president, proua Mogherini. taas kord räägime kohutavatest sündmustest, viiskümmend tuhat hukkunut, kaks miljonit põgenikku ning see ei ole looduskatastroof e tragöödia on tohutu, ärgem unustagem, et riigi eh, lõhenemine eh, oli, eh, seda soovisid Ameerika Ühendriigid ja Iisraelil. kummaline on see, et, et tunda huvi inimõiguste vastu, vaid naftavaardlate vastu, et hiinlased neid kätte ei saaks. see tuletab mulle meelde Genoni plaani. praeguseks on juba ÜRO poolne embargo no, Eh, välja kuulutatud, mida ameeriklased täidavad, kuid jällegi teised mitte. praegusel hetkel äh, relvamüügiembargo eh, peab jätkuma, eh, samuti ÜRO missiooni tuleb eh, toetada, samuti tuleb toetada regionaalset dialoogi ning samuti tuleb garanteerida, et, et ei röövitaks halastamatult neid maavarasid, mille tõttu kogu konflikt käivituski. suur tänu, Roheliste nimel saab sõna kolleeg Sebastian, teil on üks minut, palun. suur tänu teile selle eest, et tulid Euroopa Parlamenti, ma näen siin teid üsna tihti, see tähendab, et te arvestate meiega ning me oleme teie eest, teile selle eest väga tänulikud. Lõuna-Sudaanis kirjutati alla rahulepingule augustikuus, me kõik teame, et see ei toimi ja eh, lahingud jätkuvad, viiskümmend seitse hukkunut juba oktoobri algusest peale, enamus neist lapsed ning eh, Naisõiguste komisjon selles parlamendis eh, eh, jättis mind täiesti õuduses targutunuks, kui ma kuulsin, kuidas naisi koheldakse selle sõja vältel, kus pidevalt vägistatakse naisi ja tüdrukuid me ei tohi istuda käed rüpes, me oleksime kaassüüdlased, kui seda teeksime. meil on vaja eh, suurt eh, tugevat poliitilist tahet, et lõpetada eh, ära relvamüük Sudaanile, karistada tuleb riike, kes embargot ei mm, austa. me peame toetama Sudaani äh, Lõuna-Sudaani elanikke ja peame panustama tugevalt selleks, et rahulepingud hakkaks kehtima ning et kohus loodaks, mis inimõiguste rikkumist karistaks ning samuti, et loodakse tõe ja õiguse komisjon. kui seda tõesti tehakse, kui Euroopa kohalolek on nähtav, siis võite kindel olla, proua volinik, et oleme teie poolel. Gracias. suur tänu ja nüüd saab EFTD fraktsiooni nimel mis toimub, küsib härra juhataja. saalis räägitakse ilma mikrofonita proua Kienge, ma tahtsin lihtsalt öelda, et viimased viis minutit ei ole olnud väideldavalt äh, tõlget Itaalia kanalil, kas keegi võiks vaadata, palun? Uh, now on behalf EFDD äh, group. selge, uurime James Kaave EFTD fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, härra juhataja, arvestades äh, seda, et äh, siin üritatakse ühtset välispoliitikat arendada äh, iga veretilgaga äh,, räägib siin äh, kõrge esindaja sellest, et ta ei usu sellesse, et kokkuleppest äh, peetakse kinni, need on, vaenupooled on needsamad, kes kahe tuhande kaheteistkümne teistkümnendal aastal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ründasid ÜRO helikoptereid, äh, nii ÜRO ÜRO sõdureid kui ka abitöötajaid on rünnatud. pidevalt röövitakse ÜRO töötajaid, kas on proua volinik mingisuguseid tõendeid selle kohta, et kes seal tegutsevad ja kas endine president saab toetust Lõuna-Sudaani sõjaväelt? kas te arvate, et Euroopa Liidu tegutsemine Somaali poolsaarel ainult teeb asjad hullemaks ja et see, et me ÜRO-ga teeme paralleelselt tööd, tähendab tegelikult topelttöö tegemist? suur tänu, härra Kaave. ENF fraktsiooni nimel saab sõna eh, kolleeg Ferron. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid, kõrge esindaja, Sudaan on üks kõige nooremaid riike Euroopas ja viimane kristlik riik äh, Aafrikas äh, äh, kaks miljonit inimest on pagulased, võib-olla isegi neli ja tuhandeid inimesi on surnud ja loomulikult see rahukokkulepe on teretulnud, aga ma loodan teile, et sellest riigist saab ka elujõuline riik aga sellegipoolest me peame jääma valvsaks selle kokkuleppega on kaks probleemi, kõigepealt barbaarne Hartumi minevik, mis täna ka olu, omab väga suurt rolli ja teiseks Lõuna-Sudaan tuleb leida majanduslik mudel, millega nad saaksid ära kasutada maapõues peituvat vara oma kasuks ja e, meie välispoliitika ei ei tohiks olla ainus, mis päästab Sudaani, vaid selleks peab kaasa mängima teised faktorid. suur tänu. sõna saab Maria Gabriel palun pooleteiseks minutiks. suur tänu äh,, härra juhataja, kõrge esindaja, jah, me peame olema valvsad ja mobiliseerima rahvusvahelise üldsuse jõupingutused selleks, et oleks võimalik Lõuna-Sudaanis rahu saavutada. ma tahaksin rõhutada nelja elementi. kõigepealt äh, konflikti osapoolte tõeline pühendus on vajalik nii kahekümne kuuenda augusti kokkuleppe täitumiseks kui ka esmaspäeval alla kirjutatud Aafrika Liidu dokumendile. mõlemad vaenupooled peavad hoiduma liikuma vasturääkivatest sammudest eh, selleks, et toetada rahuprotsessi. teiseks, eh, regionaalsete partnerite rolli ja rahvusvahelise üldsuse roll on võtmetähtsusega selleks, et eh, Aafrika Liidul oleks võimalik äh, kokkuleppe rakendamist jälgida ja teiseks on see oluline sellepärast, et äh, see äh, õudus, milles elavad inimesed, peaks lõppeks ometi, inimesed on näljahädas. lastekaitse peab ju samuti jääma rahvuse abi peamiseks aspektiks nii täna kui ka homme. kolmandaks, võitlus äh, karistamatuse vastu, see on probleem, mis on väga levinud Lõuna-Sudaanis ja tuleb eh, tagada karistamatuse väljajuurimine nii sõjaväeridades kui ka mujal, eh, ka üleminekuvalitsuses, eh, eriti kui me mõtleme sellele, kui suurt rolli mängib seksuaalne vägivald selles konfliktis ja neljandaks, Lõuna-Sudaanile peab jääma võimalus Cotonou kokkulepe ratifitseerida, see on oluline, sellel on oluline osa selle riigi ülesehitamisel, suur tänu! suur tänu teile, järgmisena saab sõna Linda McCaven. Ehm, teil on äh, poolteist minutit kõneaega, suur tänu, härra juhataja, kõrge esindaja eelmises debatis te vabandasite sellest, et te rääkisite justkui liiga emotsionaalselt, minu meelest te küll ennast vabandama ei peaks, sest emotsionaalsus näitab seda, et te hoolite millestki ja kui millestki hoolida, siis on võimalik neid asju ka lahendada. Lõuna-Sudaani osas me peame näitama, et meie hoolime ka ja me paluksime teie abi, et te aitaksite meid lahendada ka see maailma üks unustatud kriise Te viitasite äh, raskustele, vabaühendustel on raskusi, tuhanded tsiviilisikud on hukkunud, tuhanded äh, naised äh, vägistamise ohvriks langenud, tuhanded lapsed on röövitud ja Maailma Toiduprogramm öö, UNICEF äh, FAO on hoiatanud sellel nädalal äh, näljahäda eest. me peame midagi tegema, diplomaatilisi suhteid tuleb hoogustada selleks, et vaenupooled tuleksid tagasi laua taha, et äh, relvarahust hoitakse kinni, aga mida teha, kuidas siis karmistada oma poliitikat, selles me ei suuda kokkuleppele, kolleegid rääkisid relvaembargodest ja sanktsioonidest, aga sanktsioonid tuleb suunata õigete inimeste suunas, mitte väikeste ametnike vastu, vaid äh, liidrite suhtes, kas need sanktsioonid on võimalikud, kas nendes on võimalik kokku leppida meie partneritega, nagu seda on äh, ameeriklased ja kas oleks võimalik naistele selles riigis ka anda hääl, kui neil oleks hääl, siis midagi muutuks selles riigis. ja ma alguses ütlesin, et äh, me peame aru saama, kui pakiline oluline see probleem on, see probleem on jäänud unarusse. kui ähm, me midagi nüüd ei tee, siis see unarusse langenud probleem on varsti tagasi meie telekanalitel, kui me näeme pilte nälgivatest lastest ja, ja vägistatud naistest. Aafrikas on mujalgi selliseid kaadreid olnud palju ja midagi tuleb ette võtta praegu. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Fotiga. Once more oh. dziękuję bardzo po wielu pärast kuid veriseid võitlusi on president Salva Kiir alla kirjutanud rahuleppele ja äh, loomulikult äh, on äh, relvarahu tegelikult ka mitmeid kordi rikutud. mina tervitan seda survet, mis on, mida on avaldatud sellele riigile, mida on teinud regionaalsed osapooled Äh, julgeolekunõukogu on ka teinud äh, tööd äh, rahumissiooni saatmiseks Lõuna-Sudaani ja lisaks on ka Ühendkuningriigi rahumissioon aga äh, meil on vaja ÜRO poolset äh, kokkulepet suunatud sanktsioonide kehtestamiseks, äh, sellepärast et Lõuna-Sudaani ametivõimude poolt astutud sammud näitavad, et neil ei ole head tahet. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Schaffhauser. Teil on üks minut kõneaega, palun. proua volinik, Ebola selles osas me mobiliseerisime ennast kiiresti üksteist miljonit, üksteist tuhat inimest, aga nüüd me räägime kümme korda suurematest äh, surnute arvust. Lõuna-Sudaani öö, äh, probleem on lihtsalt näide sellest, milline on olnud äh, lääneriikide poliitika, milline kaos see on olnud ameeriklaste juhtumisel me näeme siin nii etnilisi lõhesid, religioosseid lõhesid, sisepoliitilisi lõhesid Ehm, seda Lõuna-Sudaanis ees ka, nüüd tuleb ehm, kaasata ka eh, Sudeen. nüüd, mis puudutab ameeriklaste poliitikat, piiride küsimärgi alla seadmist, ehm, kasutatakse kogu aeg topeltmoraali eh, selle riigi osas, mina toetan igasugust rahvuslikku ühtsust. Eh, Lõuna-Sudaan mädaneb praegu ÜRO ja Aafrika Liit peavad leidma üheskoos konfliktile lahenduse, me peame toetama ülemineku äh, valitsust, aga Sudaani lahkulöömine oli viga. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Plenkovitš teil on poolteist minutit. suur aitäh ähm, härra Tšernetski, proua Mogherini, ma tahaksin kõigepealt äh, tervitada Džubas äh, alla kirjutatud lepet, sellele kirjutasid alla valitsusjõud ja mässulised ja sellega äh, peaks äh, lõpetatama kahekümne kuu pikkune vägivallalaine selles kõige nooremas Aafrika riigis, kuid äh, sellele vaatamata on olukord siiski murettekitav ja humanitaarabi andmine on ohus. president Kiri otsus uue territoriaalse jaotuse küsimuses ähm, ei ole äh, olukorra paranemise kaasa aidanud, sest et see on leppega vastuolus äh,. häid tulemusi on võimalik saavutada ainult siis, kui mõlemad konflikti osapooled dialoogi astuvad. järgnevatel kuudel äh, tuleb teha töös, tööd demokraatlike jõudude toetamise küsimuses. lisaks sellele on vaja teha kõik selleks, et aidata äh, konfliktijärgset ühiskonda. lisaks on vaja ennetada vägivalla ohvreid tulevikus, on vaja ära hoida vägistamisi ja laste röövimisi. Äh, äh, me oleme olus, olulisel määral äh, eraldanud raha humanitaarabiks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kuid sellele vaatamata väga palju inimesi kannatamas alatoitumuse all, väga paljud inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja ma usun, et me peaksime aitama neid ka tulevikus selles, et selleks, et see suur humanitaarkriis saaks lahenduse Lõuna-Sudaanis, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Gomes suur aitäh! humanitaarkatastroof äh, Lõuna-Sudaanis äh, on osaliselt äh, saanud õhutust ka väljastpoolt ja ma usun, et me ei tohiks endale kutu-, pettekujutlusi luua. Ähm, me ei saa jätkata võtta niimoodi nagu siiani ja vaikida, kui me näeme nii paljude inimeste hukkumist ja eurooplased äh, toetasid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Lõuna-Sudaani iseseisvumist ja nüüd need samad eurooplased ei saa lihtsalt öelda, et äh, nad ei tee mitte midagi selleks, et tagada rahu. Äh, ÜRO peab tegutsema selle nimel, et leiaks aset rahvuslik lepitus ja et peetaks kinni karmist relvaembargost lisaks tuleb äh, kaitsta inimesi, kes vajavad kaitset, tuleb kaitsta ohvreid, me ei tohi sulgeda silmi nende kohutavate vägivallategude ees, mis ellu äh, viiakse äh, naisi kasutatakse sihtmärkide ja relvadena, äh, maju põletatakse maha, aitab äh, va vaikimisest Euroopa Liit peab tegema äh, tööd selle nimel, et äh, Julgeolekunõukogu ka tegutseks. Äh, proua Mogherini, ma tõesti tahan uskuda, et seda probleemi on võimalik lahendada nii, nagu Khartoumi protsess peakski toimima selleks, et mm, edasisi pagulaskriise saaks vältida, kuid ma tegelikult väga ei usu sellesse. suur aitäh ja härra Deemesmaker, palun, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, Lõuna-Sudaan on ähm, maailma noorim riik, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ei saanud äh, temast aga riik äh,, temast sai vägivaldne kleptokraatia ja seal on väga palju regionaalseid äh, huvisid mängus äh,, Äh, erinevatel äh, rühmitustel äh, on oma huvid mängus, piirkondadel ja naaberriikidel samamoodi. nüüd kaks osapoolt on üleminekuprotsessis kokku leppinud, kuid ma olen natuke skeptiline rahvusvahelise kogukonna ähm, panuse koha pealt, kuidas meie täidame oma ülesandeid selleks, et tagada, et ei äh, kuritarvitataks äh, loodusvarasid, et ei äh, toimuks relvakaubandust ja et ei oleks karistamatust, et tõesti süüdlasi karistataks. me ei saa jätkata nii nagu alati arenguabi, finantsabi tuleb anda ja süüdlasi tuleb sanktsioneerida. aitäh ja nüüd saab sõna härra Zeller, teil on üks minut. suur aitäh, austatud kõrge esindaja, austatud kolleegid, siin parlamendis me räägime olukorrast Lõuna-Sudaanis ja positiivne sellega seoses on see, et me ei keera silme ära nende inimeste saatuselt seal riigis ja rahulepe on äh, nüüd äh, president Kiiri äh, ja endise asepresidendi Makari vahel sõlmitud. aga rahulepe on äh, sõlmitud, aga vägivald jätkub, äh, tapmine jätkub, äh, sellele on viitanud ka proua kõrge esindaja ja lapsed ei tea muud kui ainult sõda ja vägivalda, terve põlvkond on üles kasvanud vägivalla keskel ja tegemist on tõesti seetõttu ju humanitaarkatastroofiga siin on juba viidatud sellele, et äh, kümned tuhand-, kümneid tuhandeid võib ähvardada näljasurm, äh, seal valitseb põud, äh, ja president Kiir on rääkinud siin pealesunnitud rahuleppest ja see ei ole tegelikult hea märk kõik Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad USA-ga äh, jõud ühendama äh, selleks, et äh, mitte vältida enam sanktsioonide kehtestamist Lõuna-Sudaani juhtkonnale, kui leppest kohku, kinni ei peeta. suur aitäh ja nüüd saab sõna mm, proua King ja teil on üks minut, palun ja suur aitäh, austatud president. me tunnustame neid pingutusi, mille Aafrika Liit ja EGAD on ära teinud rahuleppe etendamisel Lõuna-Sudaanis. kuid äh, seda lepet äh, ohustab äh, nii mässuliste kui valitsuse poolne tõrkumine ja ka jätkuv vägivald miljonid äh, Lõuna-Sudaani äh, elanikud äh, on liigagi kaua kannatanud ja lisaks sõjale peavad nad kannatama ka nälga. rahvusvahelised ametid ja agentuurid peavad tegema kõike, mis võimalik selleks, et elanikkonda aidata ja rahu. rahu on see Äh, mida äh, Lõuna-Sudaani äh, elanikud loodavad. Nad loodavad, et Lõuna-Sudaani elanikud saavad naudida pärast aastakümneid kannatusi rahu. kuid rahu ei saa olla ilma õigluseta ja seetõttu on selles kontekstis ääretult oluline see, et Äh, oleks selline hübriidorgan, äh, mis äh, uuriks välja tõe ja vaataks, mis on aset leidnud. niisiis, suur aitäh teile, kõrge esindaja, suur aitäh, proua Mogherini, selle eest, mida teie olete ära teinud selleks, et tagada rahu seal konfliktses riigis. suur aitäh ja nüüd saab sõna Tunne Kelam, palun. suur aitäh proua Mogherini, eh, ma tahaksin teid kogu südamest tänada teie eh, kirglikult positiivse sõnumi eest, milles te meenutasite eh, meie konstruktiivset rolli vaat-, arutamaks, kuidas me saame parandada väliskonflikte. see kehtib ka Lõuna-Sudaani koha pealt, sellepärast et ma pean ütlema, et pagulaskriis, millega me äh, Euroopa silmitsi oleme, ei tohiks juhtida meie tähelepanu kõrvale äh, sarnaselt tragöödialt, äh, millega seisab silmitsi Lõuna-Sudaan. ja ähm, ei ole küll piisavalt poliitilist tahet äh, seda relvarahulepet äh, jõustada, kuid äh, ma kiidan Euroopa Liidu soovi eest tegutseda rohkem, aga meie peamiseks prioriteediks peaks olema tagada kodanulepete jõustamine ja kestev rahu sest äh, isegi humanitaarabi ju praegu ei jõua nendele, kes seda vajavad, Lõuna-Sudaan seisab silmitsi näljaga. me loodame teha omalt poolt kõik selleks, et see sõjast räsitud riik saaks liikuda stabiilsuse, äh, turvalisuse ja äh, riikliku lepituse suunas, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Valensa. suur aitäh! enne äh, iseseisvusref-, pärast iseseisvusreferendumit endiselt toimub vägivald ja kõige enam on mõjutatud just äh, tsiviilelanikkond. Euroopa Liit peab äh, suurendama oma arenguabi selleks, et äh, vastata Lõuna-Sudaani vajadustele ja samas tuleb inimeste julgeolek tagada. ääretult oluline on tagada see, et abi jõuaks sinna, kus seda kõige rohkem vaja on, kuid kahjuks oli seda praegust konflikti üsna lihtne ette ennustada ja aga miks me ei suutnud seda siis ära hoida? miks me peame kordama samu mustreid erineva erinevates maailma osades. miks see on nii, et kõigepealt on vabaduse heaolus eh, ja veidi hiljem eh, jääb ta alla verisele eh, ahnusele? me peame selle peale mõtlema, seda meeles pidama, aitäh. suur aitäh. ja nüüd me liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Kaputa, palun suur tänu, oleme siin eh, rääkinud eh, korduvalt eh, Lõuna-Sudaani probleemi eest, kus on toimunud pidevalt inimõiguste rikkumisi, kus põhiõigusi ei ole kunagi austatud, kus on arresteeritud poliitilisi aktiviste ja ajakirjanikke oleme näinud viimastel päevadel, kuidas äh, kaheksakümmend inimest, nendest palju lapsi, on äh, hukkunud ja äh, FAO ja ÜRO teised organisatsioonid on öelnud, et tuhanded inimesed on nälja surmaohus. Lõuna-Sudaani konflikt on praegusel hetkel viienda katastroofi astmeni jõudnud ja kui me ei soovi, et olukord tõesti käest ära läheks, on vaja, et rahvusvaheline kogukond äh, teeks tõhusamat koostööd Aafrika Liiduga, et äh, toimuks riiklik lepitus ning et toimuks instituutsioonide, institutsioonide taaskäivitamine kogu riigis. suur tänu. Marias, suur tänu Lõuna-Sudaanil on tohutu potentsiaal. õnnetuseks selle eh, riigi elanikkond elab allpool vaesuspiiri. Eh, juba aastaid käib seal kodusõda erinevate hõimude vahel. suur enamus elanikkonnast on eh, näljaohus ja eh, kaks miljonit inimest on sunnitud olnud kodudest lahkuma, suur hulk nende seast on eh, langenud Lõuna-Sudaani armee ohvriks. kui Euroopa Liit soovib humanitaarabi osutada, peab ta samas panustama ka Lõuna-Sudaani ülesehitamisse, selleks tuleb koostööd teha humanitaarorganisatsioonidega ning tuleb ka finantseerida toiduabi saatmist. Addis Abebas alla kirjutatud äh, äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mai rahuleping tuleb lõpuks ometi ellu rakendada. järgmisena saab sõna härra Jakovtšitš lugupeetud äh, asepresident, teie tegevus äh, pälvib meie täieliku toetuse, kuid sooviksin äh, teid paluda pöörata tähelepanu kahele võtmeküsimusele. kõigepealt tuleb kurjategijad kohtu ette viia. mina olen pärit sellisest piirkonnast Euroopas, kus kakskümmend aastat tagasi valitses sõda, teame me väga hästi, mida karistamatus tähendab ja mida äh, õigus tähendab. Need, kes äh, kuritarvitavad naisi, lapsi ja sooritavad sõjakuritegusid, need tuleb kohtu ette tuua. teiseks peame tugevdama oma senist mm, tegevust, peame mõtlema selle peale, kas kolmesaja miljoniline humanitaarabi on piisav, humanitaarabi on äärmiselt oluline ning see peab jõudma kõigini Lõuna-Sudaanis, kellel meil heitlikult abi on vaja. suur tänu teile, härra Jakovtšitš. Miguel Liegas Lõuna-Sudaan on viimane jäänuk koloniaalajastust, mille ees, mille juhtkiri oli jagada, et valitseda. praegu võitled, võideldakse tema naftavarude pärast. nii on tekkinud sellised äh, paljud äh, sõjad eh, väliselt nagu usulistel põhjustel tegelikult, aga muudel relvad aga ei eh, saja alla taevast. ei ole mingisugune üllatus, et Link International eh, domineerib praegusel hetkel nafta puurimist selles riigis see vii-, ettevõte tegutseb Šveitsis ning ta on seotud relvakauplemise, petuskeemide ja muu sellisega ei respekteerita Lõuna-Sudaani eh, rahva suveräänsust, neil ei ole õigust otsustada oma maavarade üle ning see tähendab eh, seda, et eelkõige relva eh, transport sellesse riiki tuleb kiirelt ära lõpetada. järgmisena saab sõna härra Castaldo, palun. suur tänu teile, president kaheksa, kolmkümmend tuhat inimest on nälja surmaohus, kolmandik elanikkonnast eh, elab näljas. humanitaarkriis, pidevad vägistamised, rünnatakse lapsi ja naisi. kõik see, mis seal toimub Ehm, näitab vägivaldset riigivõimu kasutamist, mis toob kaasa tuhanded hukkunud. taaskord kirjutati alla Tšuvas rahulepingule, kuid äh, on toimunud killustamine, mis on seotud maavarade ja vee kasutamisega muude eh, maavaradega eh, hulgas, mida soovivad samuti endale hiinlased, aitab küll. Eh, on vaja lõpp teha relva kaubandamisele, kolonialism peab lõppema. meil on vaja rahu, selleks peavad osapooled rahu ja demokraatia suunas liikuma vastastikusel kokkuleppel ning me ei luba, et Lõuna-Sudaanist saab Hiina koloonia kui me ei saa mineviku vigu parandada, tuleks neid vähemalt tulevikus ära hoida. suur tänu teile, härra Castaldo ja Euroopa Komisjoni nimel saab valu, saab sõna proua Mogherini. suur tänu. ma luban, et ma nii kirglikuks ei lähe kui viimane kord, kuid mitte sellepärast, et ma ei pea seda ähm, oluliseks, vaid lihtsalt sellepärast, et mind peaks äh, olema võimalik siiski kuulata ja teiseks ma taha, tahaksin kõrgelt äh, tunnustust avaldada siin selle arutelule, see on tõesti kasulik ja vajalik meie poolt tehtavale tööle. peame mõtlema selle peale, et ühest küljest meil on roll mängida selle kriisi vältel, teisest küljest aga Eh, peame tegutsema toetades eh, ja eh, kohalikke tegutsejaid, eriti koordineerides tegevust Aafrika Liiduga. see on meie tegevuse tugipunkt selle kriisi vältel ning seda meie mõlemas valdkonnas, nii humanitaarvaldkonnas, mis peab meie tegevuse keskpunktiks olema ning äh, ärgem unustagem, et me oleme suurim humanitaarabi osutaja selle kriisi juures ning teiseks peame oma tähelepanu pöörama ka humanitaarsele ja põgenikele, põgenikekriisile, mis on meie piiridest väga kaugel. peame sellele samuti tähelepanu pöörama ka sellepärast, et see ei puuduta mitte ainult äh, inimlikku vastutust, vaid ka see puudutab ka investeerimist, see puudutab stabiilsust ning äh, rahu suures osas maailmas. ning teiseks eh, eh, poliitikas, eh, poliitilises tegevuses. praegu on olukord väga keeruline, väga habras ning nagu ma seda alguses ütlesin, rahvusvaheline kogukond ja meie peame Lõuna-Sudaani rahvast toetama kui rahuprotsessi käivitamine algab, eriti selle riigi juhid on er-, eriti vastutavas rollis. praegu on erinevad huvid asjadega seotud ja neile huvitunutele peab ütlema, et kui nad lepingutest kinni ei pea, siis neid võetakse vastutusele nende tegevuse eest. see, see no, peab selgeks saama, meie selle peame kõik koos välja ütlema ainult äh, poliitiliste juhtide äh, ühised jõupingutused äh, viivad, viivad lõpu Sudaani rahva kannatustele. arvan, et praegused lepingud annavad selleks ka võimaluse, kuid need tuleb eelkõige ellu rakendada, samas on seda väga raske teha, teeme koostööd Aafrika partneritega just selleks, et liikuda edasi selles suunas, suur tänu teile uh,! Grazie! suur tänu! suur tänu teile, proua kõrge esindaja. ja nüüd jääb üle öelda ainult nii palju,